lõpuks äh, tegemist on siis härra Pööge raportiga. päevakorras äh, hääletame me härra Pööge teemadel, mis käsitleb äh, paindlikkusinstrumendi kasutamist ja ma panen selle hääletusele. tegemist on nimelise hääletusega. Kwalifikowana obowiązuje. Otwieram głosowanie. meil on vaja kvalifitseeritud häälteelamust. hääletus on alanud. Głosowali kas kõik on hääletanud? sellisel juhul lõpetan hääletuse. viissada seitsekümmend kuus äh, hääletas, viissada nelikümmend neli poolt, äh, kaheksateist vastu, neliteist erapooletut, äh, vastu võetud. ja nüüd asume hääletama muudatuste üle mis käsitlevad äh, mitmekülgset rahvusvahelist raamistikku, jällegi on tegemist nimelise hääletusega. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. 536 za, 18 przeciw, 22 wstrzymało się. 536 poolt, 18 vastu, 22 erapooletut, järelikult vastu võetud. ja nüüd äh, Euroopa kaheteistkümnenda kümnenda aasta üldeelarve ja raporteeriks on härra Šurjan. see on siis Euroopa Liidu kahe tuhande kümnenda aasta üldeelarve projekt ja raportöör palub sõna, palun, härra raportöör. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. me seisame praegu, oot-, meid ootab ees praegu tõenäoliselt kõige lühi, lühem hääletus eelarve teemadel ja see on NISA lepingu algav viimane hääletus, kuidas on võimalik siis, et hääletuse nimekiri on nii lühikene? tänu, sest hääletusnimekiri on lühike sellepärast, et meie fraktsioonid tegid suurepärast koostööd ja raportöörina tahaksin ma tänada kõiki neid fraktsioone, kes on meie hääletusnimekirja ja hääletuse ettevalmistamise protsessis osalenud, lisaks sellele tahaksin ma tänada ka äh, sekretäriaati nende töö eest, ilma nendeta oleks olnud võimatu Äh, siin täna hääletada ainult kahe lehekülje üle. suur tänu teile kõigile ja ma arvan, et see äh, hääletame siis äh, esimest ühe, esimene hääletus plokina, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, hääled, tegemist on osade kaupa hääletusega, kes toetab esimest poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, me peame seda elektrooniliselt kontrollida, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust, nii et äh, avan hääletuse. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? sellisel juhul hääletus on lõppenud. kolmsada nelikümmend kaks poolt, kakssada üheksateist vastu, kolm erapooletut. järelikult äh, ei ole vastu võetud, sellepärast et meil oli vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja nüüd läheme edasi järgmise muudatusettepaneku juurde, kolmsada kaheksakümmend kaks, samuti on tegemist osade kaupa hääletusega kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud nelisada seitsekümmend kuus poolt, kaheksakümmend vastu, kaksteist erapooletut äh, vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame äh, plokki number kaks, kes on poolt, kes on vastu. erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame plokki number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd plokk, plokk number neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. ja hääletame plokki number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. plokk number viis, kuus, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. plokk number seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut kaks, kakssada üheksakümmend. hääletame seda kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt vastu. erapooletud. kontrollime seda. teine osa kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelisada viisteist poolt, sada viiskümmend üks vastu, neli erapooletut, järelikult vastu võetud ja nüüd hääletame kolmandat osa, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. jah, kas teil on midagi öelda? Navrhujem, aby sme äh, president, mina teen ettepaneku, et teiste institutsioonide plokki hääletame me ühe hääletusega, sellepärast et ma arvan, et sellega seoses ei ole mingisuguseid probleeme Proszę Państwa, e, jest taka lugupeetud daamid ja härrad, olukord on selline, et me hääletame erinevate institutsioonide kohta ja vastavalt meie põhimõtetele peame me hääletama institutsioone eraldi, iga institutsiooni eraldi, me ei saa seda ühe plokina hääletada. see on meie kodukorraga vastuolus. niisiis äh, kohus, Euroopa Kohus, plokk number kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. järgmisena Kontrollikoda, plokk number üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Ecosok, plokk number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regioonide komitee plokk number üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Euroopa ombudsman, plokk number kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena Euroopa Andmekaitseamet, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, lugupeetud daamid ja härrad, me oleme selle osaga jõudnud ühele poole ja nüüd ma ka paluksin äh, sõna võtta nõukogu esindaja. palun, härra minister, teil on sõna. herr talman, ärade ledamöter, mina damer ja härrar. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad. nõukogu äh, on, nõukogul on väga hea meel, et parlament on kinnitanud meie kokkulepet, milleni me jõudsime kaheksandal novembril sel aastal koos äh, teise lugemise äh, tulemusega nõukogus äh, leiame me, et parlamendi teine lugemine on nüüd vähendanud meie ühist teksti ja lähtuvalt Lissaboni leppe artiklist kolmsada neliteist võtame selle ühise teksti vastu ja meil on väga hea meel, et äh, president äh, võib äh, nüüd lugeda eelarve täielikult vastuvõetuks. aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kui eelarve on nüüd vastu võetud, siis peaksid mõlemad osapooled sellele ka alla kirjutama vastavalt meie eeskirjadele, sellepärast et nüüd oleme me võrdselt, äh, võrdselt eelarve pädevad institutsioonid, äh, seda ei ole siiani veel arvesse võetud, aga sellegipoolest ei ole me millegi poolest vastu sellele, milles me oleme kokku leppinud, aga järgmisel aastal, kui me tegeleme eelarvega, eraldame me ka piisavalt aega selleks, et äh, asju teha nii, nagu peab ja olukorda selgitada ja praegusel hetkel tahaksin ma tänada äh, härra Šorjenit, härra Mankat äh, ja, ja teisi, kes selle küsimusega tegelesid ka eelarvekomisjoni esimeest, nad on olnud kogu eelarveprotseduuri jooksul väga aktiivsed ja väga koostöövalmid ja seetõttu on meie koostöö olnud ka suurepärane ja sujuv. ja lõpetuseks tahaksin ma ka isiklikult äh, lisada et äh, olla eesistuja on minu jaoks, minu karjääri jooksul kindlasti üks äh, parimaid elamusi ja mul on olnud äh, suur au ja rõõm õppida Euroopat niiviisi tunda ja ma tahaksin tänada teid selle kogemuse eest. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, kuna me oleme selle osa hääletusest nüüd selja taha jätnud, siis tahaksin ma tänada ja õnnitleda meie raportööre raportöör härra Surjani, härra Mankat ja härra Pööget ja kõiki neid, kes on eelarvega tööd teinud, tegemist oli väga raske eelarvega, nii et äh, õnnitleme kolleege, et nad jõudsid sellega ühele poole, see oli meie ühine otsus ja suur saavutus meie jaoks. aitäh. ja nüüd äh jõuame väga tähtsate päevakorrapunktideni ja mis on ka samuti eelarvega seotud, sellepärast et me oleme nüüd läinud Nisa lepingult üle Lissaboni leppele ja üleminek on väga raske olnud ja alustasime Nissa leppega selle eelarve puhul ja nüüd jõudsime siis Lissaboni leppele. kahe tuhande kümnenda aasta eelarveprotse-, protseduur algas äh, erakorraliselt ja Euroopa Ühenduse leping kehtis alguses äh, ja lõpus on juba Lissaboni lepe kehtinud äh, kaheksateistkümnendal novembril kaks tuhat üheksa Nõukogu Parlament ja Euroopa Komisjon otsustasid eelarveprotsessiga jätkata lähtuvalt ühenduse lepingust, aga jõuti ka lepingule, et Äh, et eelarveprotsess lõpeb äh, parlamendi hääletusega, mis võtab arvesse kõiki äh, multi, mitmeaastase protsessi eripärasid ja me oleme just kinnitanud nõukogu ja institutsioonide kokkulepet, see tähendab seda, et parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele ühise teksti osas, kus austatakse artikli kolmsada neliteist sisu ja eesmärki ja eelarve menetlus, mis läht-, algas artiklist äh, kakssada seitsekümmend kaks Euroopa Ühenduse aluslepingust ja ja mis lõppes artikliga kolmsada neliteist, mis käsitleb Euroopa Liidu äh, toimimist ja äh, protsess siis viidi lõpuli lähtuvalt artiklist kolmsada neliteist, äh, mis käsitleb Euroopa Liidu toimimist ja mitmeaastaste äh, eelarvemenetlust. sellega võib eelarve protsessi lugeda lõpetatuks ja eelarve täielikult vastuvõetuks, tegemist on väga tähtsa avaldusega. ja nüüd ma kirjutan sellele lepingule siis äh, või sellele dokumendile ametlikult alla. proszę państwa niech mi wolno będzie jeszcze dodać lugupeetud daamid ja härrad ma tahaksin lisada et meie eelarvekomisjoni eesmärk es, esimees äh, härra Lamassoor on ka teinud selle eelarve kallal äh, tõsist tööd ja ma tahaksin teda ka siin mainida ja tunnustust avaldada talle. lugupeetud daamid ja härrad, Äh, täna külastab meid ka Selb, Serbia delegatsioon, me tahaksime tervitada Sergia dele-, Serbia delegatsiooni liikmeid, palun tõuske püsti, et me näeksime teid korralikult. E, proszę państwa jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem lugupeetud daamid ja härrad me tegeleme siin hetkeks eelarve küsimustega. päevakorras on meil ka